Euroopa Liidi, Liidu ja välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus Euroopa Liidu prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu käesoleva aasta istungjärkudel. ja annan sõna uuesti proua asepresidendile, proua Mogherinile. härra president, nagu te teate, siis äh, suurema osa sellest ajast, kui ma ametisse astusin, olen ma reisinud üle terve maailma ning ma olen näinud, kuidas näevad meie sõbrad ja partnerid Euroopa Liitu. ja mõeldes Euroopa Liidule, mõtlevad nad eelkõige meie majanduslikele jõule, seda hoolimata kriisist, ning äh, teisena meenub meie töö inimõiguste valdkonnas. tahaksin käesolevat arutelu kasutada selleks, et äh, rääkida teile meie prioriteetidest aset ÜRO Inimõiguste Nõukogus käesoleval aastal ning ühtlasi ka tahaksin rääkida sellest, kuidas me plaanime edendada inimõigusi üle terve maailma käesoleval aastal ning mida need meile üldse tähendavad. meie lähtume mitmepoolsusest ning teeme koostööd kõikide asjaosalistega. seda ÜRO Inimõiguste Nõukogu kontekstis just nimelt sellepärast see nõukogu nii oluline ongi me teame, et inimõigusi rikutakse oluliselt äh, julgeoleku või Inimõiguste Nõukogus on võimalik ÜRO kontekstis võidelda inimõiguste eest. eesmärgiks on tagada õiglus, võrdsus, võidelda diskrimineerimise, äh, tagakiusamise vastu. kõigepealt keskendume kõige olulisematele inimõiguste rikkumistele, kõigepealt Süüria ning mida arutasime eile ning äh, teema, millest räägime siin homme. sadu, sajad tuhanded inimesed on poliitvangid ning äh, on kinni peetud erinevates kinnipidamise asutustes, paljud nendest inimestest ei ole tegelikult milleski süüdi mõistetud. kolmekümne esimesel istungjärgul teeme koostööd Jaapaniga selleks, et tegeleda selle väga keerulise inimõiguste olukorraga. resolutsioonis nõuame me vastutust ning eriraportööri mandaadi pikendamist, ühtlasi soovime nõuda seda, et kinni peetaks ähm, ka vähemuste õigustest. nüüd ähm, lähemale Euroopa Liidule Süüria kujutab endast kindlasti kõige hullemat ähm, inimõiguste katastroofi lähiajaloos. meie peamiseks prioriteediks praegustes poliitilistes läbirääkimistes on tagada äh, humanitaarabi viimine Süürias erinevatesse piirkondadesse, Madaiasse humanitaarabi lubamine oli äh, vaid esimeseks sammuks äh, sellel teel. rahu tagamine Süürias tähendab, et äh, kõik peavad võtma endale vastutuse ja Süüria ühiskonna ülesehitamine ei osutu kindlasti lihtsaks, lepitus lähtub sellest, et peab tunnistama, kui palju on tegelikult Süüria rahvas kannatanud uurimiskomisjoni mandaati arutasime me täna pärastlõunal õhtul. endiselt on uurimiskomisjon ainus viis, kuidas infot koguda. inimõiguste nõukogu aga näeb ka positiivseid arenguid. edasi Myanmar, Birma on selleks heaks näiteks, kus novembrisse toimuvad äh, parlamendivalimised, loomulikult on meil endiselt suuri probleeme Birmaga, see puudutab usuvähemusi, etnilisi vähemusi ja seega tahame edastada oma seisukohad ka uuele valitsusele, et tagada, et nad tagal, et nad tegeleksid nende probleemidega ka edaspidi. me tuleme välja ka kahe temaatilise resolutsiooniga, üks neist puudutab usu vabadust ning rõhutame seda, et Euroopa Liit võitleb usupõhise diskrimineerimise vastu, me rääkisime sellest ka paar tundi tagasi ning teine resolutsioon üheskoos Ladina-Ameerika Kariibi mere riikidega laste õiguste kohta ja kodanikuühiskond on samuti sellesse töösse kaasatud. me ei aruta põhiõiguste küsimusi ilma, et esindatud oleks ka kodanikuühiskond. Euroopa Liit teeb koostööd partneritega jätkuvalt selleks, et võidelda kodanikuühiskonna esindajate õigustatud koha eest nii ÜRO kontekstis kui ka kõikides riikides nüüd tooksin välja ühe olulise teema inimõiguste valdkonnas. ÜRO usaldusväärsus ning meie endi öö, usaldusväärsus, me peame töötama tõhusalt öö, me peame säilitama ÜRO usaldusväärsuse, Euroopa Liit ähm, on valmis tegema äh, konkreetset koostööd ähm, selleks ka ähm, ÜRO põgenike ülemvolinikuga. me soovime pakkuda vajalikku abi äh, selleks, et inimõiguste alaseid rahvusvahelisi kokkuleppeid ellu rakendatakse, siia alla käib ka rahaline abi Euroopa Liidu inimõiguste ja demokraatia edendamise vahendi kaudu. meid nähakse eh, inimõiguste valdkonna tšempionina. mõnede jaoks on see positiivne, teised jälle peavad meie rolli veidi kahtlaseks, kuid see meid loomulikult ei peata, vastupidi, see annab meile motivatsiooni juurdegi kuid viimase aasta jooksul on meie maine kõikuma löönud, hiljutised sündmused on meile proovikiviks ja ma ei räägi siin mitte ainult pagulaskriisist, vaid laiemalt pikaajalised majanduskriisi mõjud ning kasvav ebastabiilsuse tunne meie kodanikes. on toimunud oluline nihe poliitikas ja inimesed näevad seda, tegemist ei ole kergete aegadega, aga kui me laseme olulise silmist Euroopa Liidus, siis võib kõik kadunud olla. Teie siin kojas esindate viitesadat miljonit Euroopa Liidu kodanikke, teid on nüüd küll vähe siin ruumis, aga ikkagi nii et äh, meie ühiseks väljakutseks on see, et meie poliitikas peegelduks see, mis on kõige, mida on kõige paremat siin Euroopa Liidus. ja me ei tohi lubada kellelgi Euroopa Liitu laiali lammutada, meid killustada, me peame lähtuma oma ühistest väärtustest, solidaarsusest, mis meid tugevaks teeb ning me peame Euroopa Liidu mootori taas käivitama, tegemist ei ole lihtsa ülesandega kuid me ei saa endale lubada läbikukkumist, tänan. E suur aitäh, proua asepresident, nüüd Rahvapartei nimel härra Žip kaheks minutiks. suur aitäh, härra juhataja, proua asepresident. kõigepealt äh, sooviksin tänada kõiki neid, kes äh, tegelesid äh, resolutsiooni ettevalmistamisega. hea uudis on, et äh, sel aastal tuleb meie resolutsioon õigeaegselt. enne seda, kui Euroopa Liidu prioriteedid vastu võetakse, tahaksin tänada asepresidenti tema avatuse eest, tema valmiduse eest meiega arutleda, sest äh, sellest on kindlasti kasu äh, Äh, nende prioriteetide esitlemisel, mida me veebruari lõpus teeme. tahan rõhutada ka seda, mida ütles asepresident, et äh, selle Euroopa seotuse oluline element äh, on mitmepoolsus ja pühendumus inimõigustele. oma positsioonis oleme me välja toonud ka terve rea küsimusi, mis on inimõigustest kinnipidamise seisukohalt olulised. üks nendest on ka rahvusvahelise kriminaalkohtu funktsioneerimine, nõukogu funktsioneerimine, moratooriumi küsimus, surmanuhtluse kaotamine, usuvabadused sotsiaalsed ja majanduslikud õigused ja teised inimõigused, äh, mis äh, on muutumas maailmas üha olulisemaks. rändekriisi küsimus, mis on seotud äh, ka humanitaardimensiooniga, võitlus terrorismi vastu, inimõiguste kaitsmine, kliimat silmas pidades, kõike seda on arvestatud, rõhutame ka seda, et inimõigused on põhiõigused ja neid õigusi peab ka rahvusvaheliselt kaitsma. ja lõpetuseks. me räägime praegu sellest, et oleme tunnistajaks ilmselt kõige suuremale rändekriisile, nii, millel on Euroopa ja ülemaailmne dimensioon. härra Post, palun äh.... proua Post, palun. aitäh, härra juhataja ja suur aitäh teile proua asepresident, väga hea esinemise eest, mis näitab üles õiget austust inimõiguste vastu. tahan tänada kolleege, kes olid seotud selle resolutsiooni koostamisega ja neid kolleege, kes on näidanud üles suurt austust selle vastu, kuivõrd oluline see resolutsioon on tegemist on äärmiselt olulise resolutsiooniga ja see puudutab meie tööd ähm, inimõiguste kaitsel, me hääletame selle üle homme, see on resolutsioon, mille Euroopa Parlament võtab endaga kaasa HRC kolmekümne ühele Genfis märtsis ja seal resolutsioonis näitame me, et me jälgime väga äh, tõsiselt äh, inimõiguste olukorda igal pool maailmas ja töö inimõiguste kaitsel on meie välispoliitika prioriteediks see näitab minu arvates ka, et äh, tegemist on ühe Euroopa Parlamendi prioriteediga äh, teel ARC kolmekümne ühele, aga meie ees on nüüd kriis ja konflikt ja me ei tohi kõrvale kalduda. praegu rohkem kui kunagi varem peame me töötama inimõiguste kaitsel nii Euroopa Liidus sees kui ka meie välispoliitikat silmas pidades. inimõigused on demokraatliku äh, ühiskonna nurgakiviks. resolutsioonis puudutame me tervet rida olulisi valdkondi, me räägime inimõigustest kinnipidamisest, sisserändajate, põgenike puhul humanitaarkoridoridest, koridoridest, humanitaarviisadest, need on äärmiselt olulised selliste inimeste inimõiguste kaitsel, kes põgenevad äh, tagakiusamise ja konflikti eest. ja me räägime ka olulisest tööst, mis toimub äh, Be-, Beijingi platvormiga õigus haridusele, tervisele, need on äärmiselt olulised inimõigused, ka see, kuidas naised osalevad konflikti lahendamisel ja resolutsioon räägib ka lapse õigustest, kliimapõgenikest, seksuaalvähemustest, kus me näeme väga murettekitavaid arenguid, sest et nende õigusi rohkem rikutakse resolutsioon seab prioriteediks ka need riigid, kus on murettekitav olukord inimõigustega. lisaks sellele oleme me pannud siia ka ülemkogu järeldused, mis puudutavad Lähis-Ida rahuprotsessi, sest et äh, arvestades, milline on olukord seal, on see äärmiselt oluline. ja mul on hea meel, et resolutsioonis räägime me ka sellest, kuivõrd oluline roll on ÜRO eriesi-, inimõiguste eriesindajal ja et sellel raportööril ei ole antud ligipääsu Palent-, Palestiinale, sest et see tähendab, et inimõiguste jälgimise alane töö seal piirkonnas muutus sellega võimatuks. räägime sellest, kuivõrd oluline on inimõigusaktivistide olukord, neid on rünnatud igal pool maailmas, aga nad töötavad siiski igapäevaselt ja tihedalt sellega, et inimõigusi kaitsta, nii et ma loodan, et homme me saadame väga tugeva sõnumi nendele inimestele, kes märtsis Genfis kogunevad, sest et nüüd me peame näitama rohkem kui kunagi varem, et Euroopa Liit on valmis võtma endale juhtrolli inimõiguste kaitsel. Euroopa Liit on ja peabki olema võtmetegijaks rahvusvahelistes kogukonna rollis inimõiguste kaitsel uh,. suur tänu, kolleeg von Storch, palun. suur tänu, härra juhataja, me räägime täna siin täiesti tühjas saalis siin parlamendikojas Euroopa Liidu prioriteetidest Euroopa, ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja räägime sellest nii, et justkui oleks Euroopa Liit suveräänne ja iseseisev riik oma välispoliitikaga, aga ometigi nii ju ei ole. ja sellepärast äh, ongi see debatt algusest peale juba selline vildakas, aga kuivõrd me selle juba kohal olete, ma paluksin teilt, et äh, proua Mogherini et kristlaste tagakiusamine ja tapmine oleks ÜRO-s peamine teema, prioriteet number üks. kõikide minu vähemuste puhul me võtame kõvasti sõna, aga kristlaste tagakiusamine, see teema peab olema väga äh, kõrgel meie prioriteetide seas, palun teid, palun äh, võtke see enda südameasjaks. suur tänu, järgmisena saab sõna ei siiski, ütleb härra juhataja, äh, ruum ei ole sugugi tühi, koda, kojas on üheksateist kolleegi kokku. nii et äh, tühi see saal ei ole, proua Becerra. härra president ja proua Mogherini, Mogherini, suur aitäh, et olete rääkinud nii selgesõnaliselt, mina tahaksin kõigepealt tänada Euroopa Parlamendi fraktsioone, kes on kirjutanud alla sellele ühisresolutsioonile, eriti suur aitäh härra Kšõpile, sest et ta on suutnud ühendada meid nende jagatud väärtuste ümber, vaid nii on meil võimalik vastata mandaadile, mille on andnud meile kodanikud. selleks, et ähm, saaks üks riik ÜRO Inimõiguste Nõukogusse, peab sellele andma kinnituse Peaassamblee nüüd, kui riigid on valitud, siis võtavad riigid endale kohustuse pidada kinni eesmärkidest kolme aasta jooksul ja kui nüüd kodanik kuuleb sellest ja samal ajal teab, et Inimõiguste Nõukokku kuuluvad Venezuela ja Saudi Araabia, siis ähm, on see ju uskumatu, kuidas on võimalik, et riigid, kes süstemaatiliselt rikuvad inimõigusi, samal ajal peaksid tagama seda, et teised riigid nendest inimõigustest kinni peavad nii et kas siis Venezuela on riik, kes õpetab teistele seda, kuidas sõnavabadust järgida, kohtuvõimu sõltumatust tagada või õigusriigi põhimõtteid järgida, samal ajal kui riigis endas on seitsekümmend neli poliitvangi, kes on vangis lihtsalt sellepärast, nad ei ole nõus Maduro tegevusega või siis näiteks Saudi Araabia, kus on endiselt surmanuhtlus, kuigi Euroopa Liidu üheks prioriteediks on ju surmanuhtluse kaotamine, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli rekordarv hukkamisi Saudi Araabias nii et kindlasti siis inimene, inimesel tekib küsimus, et mida Peaassamblee teeb, mida ta ootab selleks, et Venezuela ja Saudi Araabia ähm, üle ÜRO inimõigustes, inimõiguste nõukogus osalemise õigus peatataks. meie peame nüüd astuma selge sammu edasi Euroopa Liiduga ja kuidas, nimelt me ei tohi kuidagi hääletada nende riikide poolt, kes ei täida peamisi tingimusi ning eelkõige peab meie hääletamine olema ÜRO Peaassambleel avalik, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna QNGL fraktsiooni nimel proua Marin-Kristin Veržia, palun, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja mulle ei meeldi see, kuidas me läheneme selles kojas sellele teemale, tavaliselt me võtame vastu resolutsioone siis, kui on ÜRO Nõukogu äh, juba käima läinud see töö, seekord võtab Euroopa Parlament resolutsiooni vastu küll varem, see on väga hea, aga me ei võta arvesse sugugi äh, Inimõiguste Nõukogu prioriteete, see ei ole tõhus lähenemine me ei saa ju ÜRO inimõigustest rääkida, vaatamata seda, mida nad tegelevad ja vastupidi, teid ma sugugi ei sea üldse küsimärgi alla, proua Mogherini, ma tervitan teie sõnu, liikmesriikidel tõesti oleks kasu sellest, kui nad äh, tähelepanelikult vaataksid seda, mis ÜRO-s tehakse ja täidaksid äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu soovitusi elamutingimuste kohta, võlaküsimuste kohta, naiste positsiooni kohta, jah, ja tõesti, meie usaldusväärsus kaob Euroopa Liiduna, sest me ei saa ju nõuda kolmandatelt riikidelt, et nad peaksid kinni nõu, nõuetest, mida nad ise kinni ei pea, millest nad ise kinni ei pea ja kõikidel nendel põhjustel me ei kavatse fraktsioonina toetada seda resolutsiooni ja jääme hääletusele erapooletuks. suur tänu, proua Veržia ja nüüd roheliste nimel äh, saab sõna kolleeg äh, Lohpiiler. suur tänu, härra juhataja, austatud kõrge esindaja meie resolutsioon äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu prioriteetide kohta sai õigeks ajaks valmis ja ma loodan, et Euroopa Liidu delegatsioon võtab äh, prioriteetide seadmisel arvesse soovitusi ja resolutsioone. ÜRO Inimõiguste Nõukogu on keskne globaalne inimõiguste kaitseorgan ja eh, Euroopa Liit eh, võiks sekkuda selle töö tegevusse, olgu see siis konkreetsete riikide puhul, aga ka temaatiliste eh, prioriteetide puhul ja Euroopa Liit peaks ka rahaliselt toetama ÜRO Inimõiguste Nõukogu tegevust ja poliitiliselt tegutseb ja tagab selle kogu sõltumatuse. kahjuks äh, on äh, selles organis ka valitsused, äh, kellel on äh, tegelikult, kes on, vastutavad ise katastroofse ähm, inimõiguste olukorra pärast oma koduriikides ja sellepärast peab Euroopa Liit võtma väga selged positsioonid Inimõiguste Nõukogus. Euroopa Liit võiks kõikidel areenidel oma äh, Äh, mõju suurendada, kui me ühel häälel räägiksime, räägiksime. räägitakse, et inimõigused oleks, süüdistatakse meid selles, et tegemist on imperialistlike hoobadega. see juba sellepärast on oluline, et Euroopa Liit üritaks äh, teiste partneritega võtta vastu ÜRO-s äh, resolutsioone, näiteks nagu õigusi äh, puhtale joogiveele ja sanitaartingimustele ja sellepärast ongi minu meelest väga kahetsusväärne, et Euroopa Liit on olnud nii kõhkleval seisukohal, mis vägadele paljudel riikidel, eriti lõuna pool, on väga tähtis. näiteks äh, Euroopa Liidu lõunariikidele siis näiteks nagu äh, finantskelmused ja, ja nii edasi ja see resolutsioon on siiski väga hea selleks, et positsioneerida Euroopa Liidu tegutsemist äh, Inimõiguste Nõukogus ja härra Kšüpes on tõesti väga ilusti neid äh, arutelusid juhtinud. suur tänu ja nüüd saab FTD fraktsiooni nimel sõna kolleeg Korrao, palun. suur aitäh härra juhataja, kõrge esindaja, tänane debatt annab meile võimaluse uurida inimõiguste olukorda igal pool maailmas ja kahju küll, et täna meid siin nii vähe on praegusel kellaajal. Äh, resolutsioon, seda me toetame, eriti mis puudutab äh, äh, kohalike rahvaste saatust, sest et nad on langenud äh, Äh, landgrabbing ohvriks ja oluline on ka see, et äh, nõukogu liikmed valitakse selliste riikide seast, Hiina, Venemaa, Saudi Araabia, Etioopia, kes on ühed äh, olulisemad inimõigusi rikkuvad riigid. ei tohi unustada Äh, seda, kuidas on suurenenud hukkamised, kuidas on üha rohkem kiusatud taga dissidente ja protesteerijaid. ja need punktid peavad kindlasti resolutsiooni sisse jääma. me peame tagama, et Inimõiguste Nõukogu saab hakkama järgmisel aastal temale antud ülesandega uh,. On behalf uh, if, uh, and the group uh, gerolf annemans palun! aitäh! Rööta äh, on olnud väga kiire päev. me oleme siin peaaegu südaöösel, nüüd me räägime inimõiguste küsimusest äh, sellisel hilisel kellaajal. me saame aru, kuivõrd olulised nad on, aga meenutan teile, et see kõik tuleb vastavusse viia ka sellele, mida, sellega, mida me oleme rääkinud rände kohta. Euroopa poliitika on aastal kaks tuhat viisteist tõesti koost lagunenud, kõik, mis puudutab Schengenit, Genfi konventsiooni, Euroopa avatud piiride poliitikat, inimõigused vajavad stabiilseid tingimusi ja Euroopas seda meil praegu ei ole, selliseid stabiilseid tingimusi, me nägime, mis juhtus Kölnis äh, esimest korda oleme me näinud, kuidas Euroopa territooriumil inimõigusi massiivselt rikutakse. ja seda nähes peame me silmas pidama, et inimõigused ei tule tasuta. meil on vaja stabiilseid tingimusi ja mitte sellist segast kultuurilist olukorda, mis äh, meil praegu toimub. härra Epi Teios, palun aitäh juhataja, Euroopa Liit on üks suuremaid tegijaid äh, rahvusvahelisel malelaual, kes võib mõjutada rahvusvahelisi arenguid. Euroopa Liit peaks tegema tihedat koostööd ÜRO-ga tõsistes küsimustes, mis puudutavad rahvusvahelist kogukonda. üks äh, nendest teemadest, mis on tõsine, väga kiireloomuline on rändeprobleem. selleks, et probleemi lahendada, peame me seda uurima realistlikult me ei eh, saa üritada sisserändajaid vastu võtta Euroopas. ja me peame tegelema ka põhjustega, et peatada rändevoolud, me ei tohiks olla huvitatud mitte ainult sisserändajate inimõigustest, me ei tohi lubada neil rikkuda inimõigusi nendes riikides, kuhu nad jõuavad. kui me mõistame hukka äh, illegaalse liikumise inimkaubanduse ühest küljest ja samas laseme inimkaubitsejatel lihtsalt tegutseda, siis me ei ole tõsised, me ei ole otsustavad, kui me laseme Türgil Euroopa Liitu petta, väites, et Türgi tahab panustada rändeprobleemi lahendamisse ja samal ajal lubame Türgil meid välja pressida selleks, et kiirendada oma liitumist Euroopa Liiduga, aitäh! aitäh, härra Preda, palun suur tänu, härra juhataja, ma tuletaksin meelde, et kuu aega tagasi rääkisime me siin kojas ja võtsime suure enamusega vastu eh, maailma inimõiguste olukorra Euroopa Liidu poliitika alase eh, resolutsiooni selles küsimuses ja sellepärast ma ei saa aru, miks eh, nüüd nii kiiresti pärast seda me võtame vastu teksti, mis väga paljudes äh, punktides on väga sarnane iga-aastasele aruandele ja parlamendi seisukoht on ju väga selgelt välja öeldud ÜRO äh, Inimõiguste Nõukogu osas. kõik teemad, mis puudutavad inimõigusega, tuuakse välja naistest troonideni, spordist kaubanduseni ja mina arvan, et selle resolutsiooniga me täiesti äh, hävitame defin-, ähm, termini äh, prioriteet, mõte ma loodan, et järgmisel aastal resolutsioon selles küsimuses on palju lühem ja vastab meie selle eesmärgile. me peaksime välja valima viis prioriteeti ja kogu lugu. Euroopa Parlamendi seisukohad kõikides teistes äh, punktides, äh, mis puudutavad inimõigusi, leiavad kajastamist iga-aastases aruandes ja järgmine punkt, millest ma tahtsin rääkida, see on minu viimane seisukoht, puudutab selle teksti teist osa ja teoreetiliselt on siin ähm, välja toodud need riigid, mis lähevad igas aastase perioodilise öö, äh, revisjoni alla ja siin on äh, üks suur vasturääkivus. Äh, vasakpoolsed es, mitte esimest korda tahavad stigmatiseerida Iisraeli ja tuua siia teksti need asjad sisse. räägivad Lähis-Ida rahuprotsessis, see on ähm, kaheksakümne üheksas lõige, aga sellel ei ole mitte mingisugust pistmist iga-aastase perioodilise ülevaatega. selleks, et Euroopa Parlament oleks tõsiseltvõetav, tuleks selliseid vasturääkivusi vältida ja sellepärast Rahvapartei otsustas eraldi hääletust paluda selle lõike osas ja kui seda lõiget välja ei võeta, siis meie hääletame selle resolutsiooni vastu. suur tänu tähelepanu eest. E, härra Howitt, palun aitäh, mina olen raportöör eh, korporatiivse vastutusvõime osas ja ma juhin eh, ja ma loodan, et parlamendi delegatsioon eh, Äh, jätkab võitlust selle eest, et prioriteediks oleks inimõigused ja ette, ka ettevõtluses. see parlament äh, usub, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peaksid konstruktiivselt tegutsema rahvusvahelises äh, töörühmas, et saavutada seaduslikult siduv instrument. varasemalt on Euroopa Liit pärast esimest päeva saalist lahkunud ja ma saan aru, et see võib olla teatud kriitika aluseks Äh, ka ÜRO töörühma raportis, mis märtsis ilmselt välja antakse. inimõiguste mehhanismi ennetamine ja boikoteerimine ei ole see, mida Euroopa peaks tegema. meie resolutsioon ütleb selgelt välja, et avatud äh, töörühmas osalemine ei ole äh, alternatiiviks sellele projektile, mida kõrge esindaja on välja pannud siseriikliku seadusandluse põhimõtete koha pealt ja ei ole see alternatiiviks ka ÜRO juhtprintsiibile inimõiguste et kaitsmisel ka ettevõtetes, Euroopa Parlament äh, saab siin kaasa panustada ja samas saab ka vastu võtta riiklikud tegevuskavad. Euroopa Liit ilmselt kavatseb äh, Genfis resolutsiooni väljenda, mis kritiseerib ÜRO töörühma, see on selline vastuolu, millega see parlament siin nõus olla ei saa. oma fraktsiooni äh, nimel ei, ei nõustu ka mina kõigi ettepanekutega, mida töörühm hakkab arutama näiteks minu arvates peaks inimõigused kehtima kõikide ettevõtete puhul, mitte ainult äh, suurte rahvusvaheliste ettevõtete puhul, aga Euroopa Liit peab siiski leidma viisi, kuidas diplomaatiliselt oma vastumeelsust väljendada ja demonstreerida seda, mida me tihtipeale teistele soovime, et oleks, ollakse valmis kuulama ära erinevad seisukohad. ja vastan nüüd ka sellele Eh, mida ütleb eh, minu sõber ja kolleeg Pared Lõike kaheksakümmend üheksa kohal, tema on eh, teinud sellest võtmehääletuse ja nemad ütlevad, nende ütleb, et tema fraktsioon hääletab resolutsiooni vastu, kui see läbi kukub, mida ütleb see lõige, see toetab vastu seda, et tegutsetakse vastavalt inimõiguste seadustele, pooldab kahe riigi lahendust ja palub, et määratakse eriraportöör Palestiina küsimuses, ütlen temale, tema fraktsioonile ausalt, meil on konsensus äh, Lähis-Ida rahuprotsessiga edasiliikumise osas, meie osa, usume, et nende põhimõtete poolt hääletamine on õige selleks, et saavutada rahu Iisraelis ja Palestiinas. kui tema ja tema fraktsioon on otsustanud äh, selle resolutsiooni käigus äh, sellele vastu olla, siis nad eksivad. E, pani poseł Hilde Woutmans suur aitäh. proua Vautmans, palun. Eh, aitäh eh, juhataja proua Mogherini, kellaaeg on väga hiline, saalis on väga vähe inimesi, aga tegemist on äärmiselt olulise küsimusega. homme hakkame me hääletama seda prioriteetide resolutsiooni, minul on kolm-neli märkust teha. me räägime naiste õigustest, selle kohta on väga palju räägitud, Äh, naiste seksuaaltervis, äh, abordid, äh, eriti pärast seksuaalvägivalda. usun, et teie mõistate seda, me räägime siin lapse õigusest. UNICEF ja Save the Children on palunud, teinud palve, et lapsed kannatavad selle, nende rände voogudega, siin mainitakse Burundit, seal toimub genotsiid, võtke midagi ette, et meenutaksin seda. ja lõpetuseks, mitmed liikmed on seda juba maininud, Iisraeli ja Palestiina küsimus. tahtsin teile nend-, neid küsimusi lihtsalt meenutada, aitäh. härra Stier, palun predsjednie podravam to je e, kolega preda rekao. suur aitäh mina toetan seda mida ütles kolleeg preda oleks ju väga kahju sellest kui meie fraktsioon ei saaks toetada resolutsiooni sellepärast et siin ei peeta kinni tasakaalustatud lähenemisest lähis ida rahuprotsessile. siin on aga väga häid punkte, nagu näiteks punkt üheksa resolutsioonis, kus räägitakse arenguriikide põhiseaduste läbivaatamisest ikka ja jälle kipuvad võimuorganid oma mandaati laiendama ja põhiseadust muutma. ja sellepärast tekivadki konfliktid, ühtlasi mainitakse siin ka Burundit, aga Burundi ei ole loomulikult ainsaks näiteks. me näeme, et on aga selge tendents selles suunas, ehk siis demokratiseerumise teel liiguvad riigid pigemini tagurpidi. ühtlasi rikutakse inimeste põhiseadusest lähtuvaid õigusi pahatihti võimul olev erakond võidab valimised rohkem kui kaheksakümneprotsendilise toetusega. Euroopa Liidus peaksime me samuti seda kõike silmas pidama, kui me koostööd teeme Aafrika riikidega arenguprogramm ning eesmärk number kuusteist peaks olema meie absoluutseks prioriteediks ja sama käib ka ÜRO Inimõiguste Nõukogu kohta. suur aitäh ja palun proua äh, Kinniki, palun. vabandan, teda ei ole ruumis ja edasi on sõna kolleeg Komodini kakjal, palun suur aitäh! laste õigustele tuleks pöörata konventsioonides erilist tähelepanu, laste õiguste konventsioon on eh, üks nendest, mida on ratifitseeritud paljudes riikides, kuid siiski on siin probleeme väga palju poliitikas ei arvestata alati laste parimate huvidega, ometigi on ju lapsed täieõiguslikud ühiskonnaliikmed, kuid ometigi satuvad nad, saavad neist tihtipeale just ähm, täiskasvanute tegevuse ohvrid, nad langevad ekspluateerimise ohvriks, langevad vaesusesse, diskrimineerimise ohvriks ja nii edasi ja seega peabki Euroopa Liit jätkuvalt pingutama selleks, et Eh, laste õiguste konventsiooni näol ei ole mitte kõige ratifitseerituma konventsiooniga tegemist, vaid et seda ka kõige rohkem rakendataks. me eh, nägime, kuidas reageerisid inimesed sellele, kui hukkus väike poiss teel parema elu suunas, kuid on väga palju sarnaseid juhtumisi, on väga palju lapsi, kes elavad väga äh, väga ootavates tingimustes, kuid neist ei ole me lihtsalt pilte näinud, nii et me peame ikkagi igasugusele laste väärkohtlemisele lõpu tegema. suur aitäh ja sõna on palun proua Jimenez Petarili. suur aitäh, härra president, inimõiguste kaitse on äh, Euroopa Liidu eristav märk ning koostöös ÜRO-ga peame me kindlasti juhtima tähelepanu sellele, millele on vaja tähelepanu juhtida, ehk siis inimestele, kes kannatavad nüüd on Inimõiguste Nõukogus ka Venezuela, kuigi Venezuela näiteks ei lubanud vaatlusmissiooni oma riiki, kuid Rahvapartei fraktsioon siiski võimaldas minul ja kolmel kolleegil Venezuela valimiste ajal sinna minna ajaloolisel hetkel ja need, kes seisid hea vabaduse eest, võitsid demokraatlikul viisil valitsust, mis ei ole ametis sugugi demokraatlikult. nüüd, kui Venezuela president ei pea kinni Venezuela rahva soovidest, siis oleks see kõik olnud asjata, näiteks amnestiat, amnestia seaduse, mis võimaldab vahe, vabastada kõik poliitvangid, nii et ma palun komisjonil ja Euroopa Parlamendil teha tihedat koostööd Venezuela valitsusorganitega selleks, et vabastatakse poliitvangid, kui kaua äh, on siis võimalik see, et lubatakse Madurol mitte kuulda oma rahvakarjet, kes nõuab vabadust. suur aitäh ja sõna on nüüd palun härra Kukanil. suur tänu, härra president, proua kõrge esindaja sel aastal ootavad meid ees paljud väljakutsed, mis on otseselt seotud inimõiguste alaste eesmärkidega ka Euroopa Liidus on pretsedenditud väljakutsed, terrorism, pagulaskriis, olukord meie naaberriikides. seega inimõiguste teema on veel päevakajalisem kui harilikult. inimõigused on kaasaegse Euroopa aluseks me peaksime pöörama rohkem tähelepanu kindlasti ka inimõigustele rände kontekstis, see meie peamiseks prioriteediks peab olema humanitaarabi suurendamine ning vaesuse vähendamine kriitilise tähtsusega piirkondades maailmas. me peame aga hakkama saama ka tagajärgedega, soodustama rahvusvahelist koostööd ning võitlema äh, rahvusvaheliste inimkaubanduse võrgustike vastu ning samas seisma hea ka laste õiguste eest. suur aitäh ja nüüd on sõna palun härra Vental. suur tänu. härra president, lugupeetud ähm, komisjoni asepresident ÜRO Inimõiguste Nõukogu seab nii Euroopa Liidu kui ka teiste osaliste ähm, ülesandeks inimõiguste edendamise ülemaailmselt. endiselt on aga täiesti reguleerimata teemasid. ülemaailmne kontrolliõigus on siin väga tähtis, kuid äh, me peame kaasama rohkem kodanikuühiskonna esindajaid, soovitused on ju märgiks ka teistele riikidele. me peame ikka ja alati seda, neid kõiki neid teemasid kasutama selleks, et teha koostööd. Euroopa Liit peab tagama selged normid, millest lähtuvalt saavad liikmesriigid tagada korralikud töötingimused töötajatele. me kindlasti loodame osaleda ka ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungjärkudel äh, ja soovime tagada selle, et inimõiguste rikkujad tuuakse ka kohtu ette. härra Marias, palun. vaba mikrofoni all. Euroopa Liidu prioriteetide seas peaks olema ka inimõiguste rikkumised Türgis, aga ka Skopjas, endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias. me peaksime olema Horvaatia kolleegi Mariana Petiri algatuse vastu, kes tahab mitteametliku sõprade klubi luua, selle sõprade klubi nimi peaks olema Makedoonia sõprade klubi Füürumi toetuseks. me tuletaksime proua Petirile meelde, et Füürumit tunnustatakse Euroopa Liidus nime all Füürum ja mitte mingi teise nime all. ja see rahvasaadik peaks olema teadlik sellest, et mitte keegi, eh, sealhulgas ka Füürom, ei tohi meie Makedoonia nime endale võtta. ja seega ma ütleksin eh, siin parlamendis, et eh, lükkan tagasi sellise provokatiivse nii-öelda Makedoonia sõprade klubi mõtte ja ma nõuan, et Euroopa Parlamendi president Martin Schulz võtaks vajalikud sammud selleks, et täielikult oleks rakendatud ÜRO otsus, mis on äh, otseselt seotud Füüromi nimega. kolleeg Stiir, palun. härra Marias, äh, kas te teate, et see mitteametlik sõprade klubi eksisteeris tegelikult ka varem siin Euroopa Parlamendis ja sellest midagi halba küll välja ei koorunud, kõigepealt seda ja teine asi, kuidas on üldse seotud täna praegu arutelul oleva teemaga. suur tänu, härra Marias, tehke palun väga lühidalt. härra juhataja, ma pöörduksin kolleeg Stiiri poole ma tõstatasin väga olulise punkti, Skopje või Füürom Nendest, nende ametlik nimi on Füürom ja te olete illegaalselt kasutanud äh, nime Makedoonia ja kõik teie, kes te selles grupis, äh, grupis osa võtate, te rikute sellega äh, seda, et Euroopa Liit on tunnustanud Skopjet Füüromi pealinnana, saage aru lõpuks ometi. suur tänu, Frederica Mogherini nüüd. Frederica Mogherini Euroopa Komisjoni nimel, suur tänu ma ei hakka venitama siin seda õhtut enam pikemaks, eriti. tahaksin tänada kõiki teid, eriti neid, kes äh, jäid teema juurde. ja suur tänu, et näitasite üles äh, pühendumist. kõik fraktsioonid on seda teinud minu meelest äh, meie tööle inimõiguste vallas. väga paljud on teist seda öelnud ja täiesti õigesti tegemist ei ole mitte ainult Euroopa Liidu väga selge põhimõttega ja väärtusega, millest me lähtume, aga see on ka meie missioon. me peame kaitsma ja edendama inimõigusi nii Euroopa Liidus sees kui ka Euroopa Liidust väljas. ja selles, selle tööga kontekstis ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendi toetus ja ka mm, nõu on vajalik, me üritame anda endast kõik selleks, et me kasutaksime oma välispoliitika instrumente üheskoos selle mandaadi rakendamiseks, et me oleksime rahvusvahelisel tasandil eh, konkreetsete tulemuste tooja, teinekord on see ilmselge, teinekord mitte, üldiselt meie tegevus saadab edu ja kõik meie inimõiguste prioriteedid, olgu need konkreetsed äh, juhtumid, kus me räägime konkreetsetest inimõiguste kaitsjatest või, või laiematest teemadest, äh, mille ümber me oleme koondunud, näiteks nagu surmanuhtluse keelustamine või majandus- ja sotsiaalõigused, see ähm, nimekiri võiks olla väga pikk. kõikidel nendel juhtumitel on Euroopa Liit midagi saavutanud, seda koos institutsioonide ja liikmesriikide vahenditega või on olukord natuke keerulisem, lihtsam? nii et me teame, et me lähtume väärtustest ja põhimõtetest ja huvidest, sest et inimõiguste kaitse ja edendamine ju vastab otseselt meie huvidele, meie huvi on stabiilsus ja julgeolek maailma tasandil. ei ole võimalik stabiilset keskkonda saavutada, kui inimõigustest kinni ei peeta ei ole mitte ainult väärtuste põhimõte, vaid ka selge kohustus meie äh, piiride sees ja nendest väljaspool. ma tahaksin tänada parlamenti pideva toetuse eest, mida te olete andnud meie tegevusele selles vallas ja lubage mul ühtlasi täna ka kommenteerida veel ühte asja, ma tahaksin tänada äh, Stavros Lambrinidise tööd, äh, meie erisaadikut inimõiguste vallas, härra Lambrinidis on selles kojas tuntud mees, suur tänu tema suurepäraselt tehtud töö eest meie ühtse missiooni edendamisel suur tänu teile ja loodetavasti eh, head und! suur tänu, proua asepresident. sellega on nüüd see